ja vaba mikrofoni voorus sõnasoovid tuleks esitada äh, elektroonilise süsteemi kaudu. ja nüüd on volinik oma kohtades muutnud, ta oma õige koha leidnud ja sõna ongi taas temal. Mr President, honorable members austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed, mul on väga hea meel, et mul on võimalus täna teie ees rääkida Lähis-Ida rahuprotsessist. see teema on strateegiliselt oluline Euroopa Liidu jaoks. liiga pikk on olnud aeg, kus me oleme olnud tunnistajateks konfliktile, mis on tekitanud Iisraeli ning Palestiina rahvale lõputuid kannatusi olukord kohapeal muutub iga päevaga üha halvemaks. terrorism, äh, asunduste laiendamine, ebaseaduslik asunduste laiendamine ja nii edasi ja nii edasi. okupatsiooni tagajärjed on hävitanud lootuse mõlemal pool ning vähendanud kahe riigi lahenduse elujõulisust. rahvusvahelisel tasandil on aastaid oldud paiga, paigal tammumise olukorras ei ole olnud äh, mingisuguseid põhjapanevaid äh, algatusi konflikti lahendamiseks, nagu äh, mulle, minu tähelepanu juhuti, ei ole ei rahu ega ka protsessi. viimastel aastatel oleme meie siin Euroopa Liidus olnud võib-olla ainsad, kes on midagi ette võtnud, me oleme valjuhäälselt toetanud läbiräägitud kahe riigi lahendust, mis tugineks rahvusvahelistele ühiselt kokku lepitud tingimustele vastavalt rahvusvahelisele õigusele. kahe riigi lahendus peab tuginema parameetritele meie juuli ülemkogu otsustest juulist kaks tuhat neliteist arvesse tuleb võtta Palestiina julgeolekuvajadusi, Palestiina püüdlusi riigi ning suveräänsuse poole ning äh, kuuekümne seitsmendal aastal alanud okupatsioon tuleb lõpetada alaliselt meie visioon, meie Euroopa lähenemisviis on põhimõtteline, aga ka pragmaatiline. selles kajastuvad meie põhimõtted eurooplastena, meie toetus eeskirjade põhisele rahvusvahelisele korrale. me tegutseme ka kohapeal, mitte ükski teine rahvusvaheline jõud ei ole nii aktiivselt tegutsenud Palestiina riigi ülesehitamise nimel kui meie. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal Euroopa Liidul ning liikmesriikidel oli äh, eraldatud kuussada tuhat miljonit äh, abiks, ütlesin seda ka oma kuulamisel, kuussada miljonit. see tähendab umbes üks koma viis miljonit eurot päevas. aga kuhu me kõige sellega jõudnud oleme? ma olen veendunud, et äh, võimalus on lahendust leida, kui mõlemad osapooled on äh, valmis alustama usaldusväärseid mõtestatud äh, läbirääkimisi. rahvusvaheline toetus kõikidele sellistele algatustele on loomulikult otsustava tähtsusega. konkreetsete ettepanekute esitamine, nagu näiteks ÜRO poolt, võiks äh, aidata protsessile kaasa, võiks olla katalüsaatoriks äh, mõtiskeludele tuleviku äh, valikute üle ning võimaluseks poliitiliselt protsessi algatada, taasalgatada protsessi, mis on liiga kaua olnud tupikseisus. aga nagu ma ütlesin, kaks nädalat tagasi tehtud ettepanek seab rahvusvaheliselt kokku lepitud parameetrid ohtu ja väga raske on äh, ette kujutada, kuidas see algatus saaks äh, tuua mõlemad osapooled läbirääkimiste laua taha. kakskümmend viis äh, kahekümne seitsmest liikmesriigist Välisasjade Nõukogus toetasid sellist lähenemisviisi. kaks olid vastu. nii et otsus ei olnud nõukogu poolt ühehäälne ja seda ma ei saa teile ka esitada saan äh, teha omalt poolt äh, kõrge esindaja avalduse, nagu täna. eelmisel nädalal käisin Washingtonis, äh, päev oli tihe, rääkisin kõigi välisasjade, välispoliitika, ametivõimudega, kõrgete esindajatega Ameerika Ühendriikide valitsusest. ja esitasin meie seisukohad meie partneritele, me peame küsima, kas selle plaani abil on võimalik saavutada edu või ei. me peame teadma, kas ettepanekud ise on sellised, mille üle võib läbirääkimisi pidada. kas tegemist on ainult algusega või on tegemist nii-öelda lõpptulemusega Euroopa Liidu poolt on seisukohad selged, me oleme valmis rahvusvahelise üldsusega tegema koostööd, rahvusvaheliste kogukondade tegema koostööd lähtuvalt äh, rahvusvahelisest õigusest, pidades äh, silmas äh, võrdseid õigusi nii ja ähm, tulemust, mis peab olema vastuvõetav mõlemale osapoolele. suur tänu teie, teile tähelepanu eest, ootan põnevusega edasist arutelu, mis äh, on oluline aitäh! suur aitäh teile, härra Borrell Fontelles ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Adima Kopulu. suur tänu, lugupeetud juhataja. härra Borrell, te ütlesite, et Ameerika Ühendriikide äh, Lähis-Ida rahuplaan äh, äh kaldub kõrvale rahvusvaheliselt kokku lepitud parameetritest olite ka üsna teravkeelne, kui ütlesite, et üks osa sellest plaanist, kui ellu, kui seda ellu viiakse, äh, ei läheks läbi sujuvalt ja loomulikult Iisraeli sõbrad reageerisid sellele, nad ütlesid, et selline ähvardamine, nagu nemad seda nägid, võiksid äh, vähendada Euroopa Liidu rolli rahuprotsessis. samal ajal Palestiina liidrid on äh, president Trumpi plaani kõrvale heitnud, kui salaplaani kui konspiratsiooni algatuse. ma arvan, et äh, keegi osapooltest ei tervita sellist plaani entusiastlikult. aga mina tahaksin siiski näha klaasi pooltäis klaasina ja mitte pooltühja klaasina, sellest plaanist lähtuvalt võib äh, taas ausalt arutelusid algatada ja jõuda selleni, et mõlemad osapooled peavad tegema järeleandmisi, mis võivad olla valusad. härra Borrell, nüüd on teie tähetund saabunud. Euroopa võiks siin märkimisväärselt promin-, prominentsema positsiooni saada, me võiksime olla ausaks vahendajaks kestvale rahule ja seda plaani võiks pidada alusdokumendiks, mis aitab meil algatada eh, hea tahte põhised eh, mõtestatud läbirääkimised, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Piiri. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid ja austatud äh, kõrge esindaja. me ei tea, äh, milles tegelikult president Trumpi sajandi kokkulepe seisneb, see on väga ühepoolne, ebaseaduslik ja, ja provotseeriv ja teadlikult provotseeriv. kindlasti ei ole tegemist tõelise südamest tulnud algatusega, mille eesmärgiks on Iisraeli-Palestiina konfliktile lahendus leida. olge, öelgem ausalt välja, läbirääkimised lõppesid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja need peavad taas algama nii kiiresti kui vähegi võimalik. aga see plaan sellele küll kaasa ei aita, see plaan ignoreerib täielikult rahvusvahelist eeskirjade põhist korda. sellega mitte ainult ei muudeta õigeks ebaseaduslikud asundused, vaid legitimiseeritakse ka Jordani oru ebaseaduslik annekteerimine. sellistel tegudel aga peavad olema tõsised tagajärjed see toob kaasa ka täiendavaid kannatusi Palestiina rahvale, olgu siis kas selle tõttu, et nende riik on annekteeritud, nende veeressursid on kontrolli all või see, et neil ei puudu kontroll, neil puudub kontroll omaenda piiride üle. tegemist on äärmusparemlaste küünilise plaaniga, kes tahavad lihtsalt odavat populaarsust lõigata. see on parem haak Iisraeli ja Palestiina rahvale, kes soovivad tõsiselt lahendust leida, seetõttu kõrge esindaja, paluksin ma teil jätkata meie pingutuste toetamist sellisel moel, et mõlemad osapooled oleksid kaasatud. Iisraeli ja Palestiina rahvas vajab tõelist rahuplaani ja meie, eurooplased, saame aidata konstruktiivselt sellele kaasa ja sellisel juhul, kui me saame seda teha, peaksime ka seda tegema. suur aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Vautmans, palun suur tänu, juhataja. lugupeetud kõrge esindaja, kallid kolleegid. taaskord äh, oleme me sattunud sellisesse trumpi lõksu, äh, kahe riigi lahendus Iisraelile, äh, Palestiinale, kus Iisrael lõikab kogu kasumi ja Palestiina peab võtma selle, mis üle on jäänud. tegemist on ühe riigi lahendusega, äh, millele, mis on pandud lihtsalt kahe riigi lahenduse pakendisse. ütlete, et võib-olla laseme võimalusel käest libiseda? no teate Trumpi ettepanek äh, muudab veelgi Äh, hapramaks juba delikaatse olukorra äh, kahe riigi vahel. viimastel aastatel on äh, Ameerika Ühendriigid olnud väga ühepoolsed ja ikkagi pannud rõhku Iisraeli kaardile. Lähis-Ida strateegia on hävitatud, aga Euroopal on oma strateegia alles, meil on veel EU usaldusväärsus, nii et meie peame sekkuma, olles ausaks vahemeheks et Trumpi hävitustöö tükid jällegi kokku liimida ning äh, osapooled läbirääkimiste laua taha tuua. meie peame ütlema, et meie viimaseks piiriks eurooplastena äh, on rahvusvaheline kord. ma usun, härra Borrell, et äh, kõrgetasemeline rahukonverents, mida juhite teie, oleks õige lahendus välja sellest olukorrast ja meie toetaksime sellist lähenemist. suur aitäh, kolleeg Vautmans, teile pooleteiseks minutiks, jah, nüüd sõna kolleeg Bonfrisco, palun kolleegil puudub mikrofon. suur aitäh, lugupeetud president. tervitan siin ka asepresident, kõrget esindajat, kallid kolleegid. tegemist on väga delikaatse aruteluga nagu Euroopa Liiduna on meil kohustus oma seisukoht selgelt välja öelda, esmajuures seetõttu, et Eesti, Saksamaa ja Belgia mitte alaliste liikmetena on äh, ÜRO Julgeolekunõukogus äh, ja äh, lisaks sellele on meil Brexit toimunud ja me peame tegelema välispoliitikaga, mis oleks uus ja täis väljavaateid ning äh, me peame tegelema Euroopa julgeolekuga, energiaküsimustega, kliimamuutustega, äh, 5G teemadega, paagulusprobleemidega ja nii edasi. Lissaboni lepe Äh, näeb ette rahu äh, edendamist üle kogu maailma ning kui vaadata Lähis-Idat, äh, siis ma tahaksin, et te keskenduksite ka kolmele elemendile. kõigepealt eksistentsiaalne oht Iisraeli kontekstis on endiselt aktuaalne ja see on vastuvõetamatu Iisrael on juutide peamiseks koduks ja meil eurooplastena on äh, ajalugu äh, seotud äh, juudi rahva ajalooga ning me peame kasutama võimaluse näitamaks, kelle poolel on Euroopa, aitäh. suur aitäh, kolleeg Bonfrisco teile ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Bütikofer. lugupeetud president, kallid kolleegid Iisraeli-Palestiina konfliktil on olnud palju ohvreid ja äh, rahuplaani on tahetud juba kaua aega. selline rahuplaan peab äh, ka endas sisaldama teatud järeleandmisi, mis on valulikud, aga need järeleandmised peavad olema mõlemalt poolelt. see peab endas hõlmama ka mm, Iisraeli julgeolekut, aga see peab hõlmama endas ka Mm, suveräänset eh, jätkusuutlikku riiki eh, Palestiina jaoks, eh, kes eksisteeriks koos Iisraeliga, aga Trump seda välja ei paku, Trumpi poolt välja pakutu on tupikseis, see ei tegele rahu tagamisega, see pikendab hoopis konflikti, see ei ole isegi tavaline kava kui selline, mis oleks äh, algus läbirääkimisteks, ei, see on rohkem nagu ettekirjutus, kui äh, seal räägitakse rahukavast, siis tegelikult äh, julgustatakse annekteerimist ja nende mm, kahe riigi lahendus on teistsugune sellest, mida meie näeme. suur aitäh, härra Pütikofer. üheks minutiks saab nüüd sõna kolleeg Veimers suur aitäh, lugupeetud president, kõrge esindaja härra Borrell. Teie kutsusite mõlemat osapoolt üles tegutsema ning hoiduma ühepoolsetest tegevustest, mis suurendaks pingeid. tegemist on rahukavaga, mida Iisrael alaliselt aktsepteerib, kuid mis on täielikult Palestiina poolelt tagasi lükatud. hea küll aga palestiinlased ei tule isegi läbirääkimislaua taha. paljud palestiinlased eelistavad vägivalda. eelmisel kuul Palestiina vabaühendused keeldusid Euroopa Liidu rahastusreeglitest eh, ja ei, mis eh, ei luba meie abi terroristlikele organisatsioonidele edastada eh, ning kõrge esindaja, palun näidake neile, et Euroopa Liit tahab tegutseda, ta mõtleb tõsiselt seda, mida ta teeb, oluline on tagada pikaajaline kava, vähendada pingeid ja tuleb öelda ei, ei, ei ja sellele, et Euroopa Liit rahastab Palestiina äh, terroristlikke rühmi, aitäh. suur aitäh, kolleeg Pineida, üks minut, palun suur aitäh, lugupeetud president. Äh, Trumpi plaani näol on tegemist äh, küünilise mm, dokumendiga, mida äh, peetakse sajandi kokkuleppeks, aga Palestiina poolega ei ole isegi mitte konsulteeritud selle koostamise käigus. tegemist on ebaseadusliku paroodiaga mis rikub ka rahvusvahelist äh, õigust ja erinevaid ÜRO resolutsioone, ehk siis see kokkulepe, mis ei ole ei õiguspärane ega legitiimne, äh, ei vääri sajandi kokkuleppe nime. tegemist on äh, sajandi pettusega, sajandi kelmusega. siin peegeldub inimeste häbitus. härra Borrell, aitäh teie sõnavõtu eest. aga ma arvan, et nüüd on kätte jõudnud aeg tegutseda. Äh, meil on teie avaldust vaja. aga praegusel hetkel Euroopa Liit äh, peab lõpetama assotsiatsioonileppe Iisraeliga ning äh, kõnelejad katkestatakse. suur aitäh, kolleeg Mandel, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud asepresident, austatud volinik, kallid kolleegid. iga jõud äh, siin äh, maailmas on tervitatav, kui see jõud äh, tuleb välja lahendustega, eriti kui see on lahendus, mis tooks kaasa kahe riigi mm, tulemuse Euroopa Liit ei ole konkreetsete ettepanekutega varasemalt äh, välja tulnud äh, ja seetõttu me peaksime konstruktiivselt lähenema USA poolses äh, dokumenti. meie panustame suurel määral arenguabi valdkonnas ja mujal ka, aga me ei ole varasemalt millegi konkreetsega välja tulnud kava näol ja seetõttu me peame konstruktiivselt tegutsema. kui keegi reageerib vägivallaga, lahenduste pakkumisele, siis äh, need ei ole usaldusväärsed partnereid. lugupeetud volinik, võtke seda arvesse, me peame konstruktiivselt äh, tegutsema ja me peame äh, maailma läänemeelsete jõududega koostööd tegema, aitäh! suur aitäh, kolleeg Mandel, üheks minutiks saab sõna härra Mikser väga keeruline on hinnata seda viimast rahuplaani kui usaldusväärset, sellepärast et see ei vasta vastavatele parameetritele, ei austata ka rahvusvahelist õigust, siin peetakse silmas ainult ühte osapoolt ning paraku ei ole ka lootust, et see käivitaks uuesti rahuprotsessi. küsimus on ka siin okupeeritud territooriumist, ma arvan, et mõju sellele on vastupidine ning see võib olla ka hukatuslik kahe riigi lahendusele. nüüd, kui me vaatame rahvusvahelist õigust, siis ainult läbiräägitud kahe riigi lahendus võib lahendada neid julgeolekuküsimusi ning tagada palestiinlastele oma riigi. aga me peame ka oma plaani välja töötama Euroopa Liidus, seetõttu on äärmiselt oluline, et me võtaksime seda rolli tõsisemalt, sest Ameerika Ühendriigid seda rolli kindlasti ei täita. suur tänu ja nüüd kolleeg kolleeg Guetta, palun. härra Trump eksib oma plaan, rahuplaaniga äh, ja see ei taga mingisugust rahu äh, ja see on ainult äh, lihtsalt musklite näitamine. Nende rahu peaks tagama ainult ühele tuleviku ja mitte koos eksistenti. Iisraeli ja Palestiina vahel ei ole kestlikku rahu võimalik ja meie ei äh, jälg-, jälgi teid, meie ei usu teid. me ütleme oma sõpradele äh, ja naabritele Iisraelis ja Palestiinas, et Jeruusalemm peab olema jagatud pealinn kahele võrdsele rahvale äh, väärikuses, julgeolekus ning heaolus. pimedad ütlevad, et see ei ole enam võimalik, sellepärast et minevik on selline, aga tegelikult kuidas Äh, äh, tagada siis õiglus, kui see ei ole võimalik. suur aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Madisson. Äh, aitäh kõigepealt tahaksin öelda, et see on väga oluline arutelu, sest viimase paari nädala jooksul on ka meedias seda rahuplaani käsitletud, seda Lähis-Ida rahuplaani. oluline on mõista rahvusvahelist õigust, sellepärast et mõlemad osapooled peavad sellest kinni pidama, nii Palestiina kui Iisrael ja Palestiina poole pealt peame mõistma, et nad tegelikult ei ole aru saanud, mida tähendab rahvusvaheline õigus, et ei saa toetada terroriorganisatsioone, kes võitlevad Iisraeli vastu, ei saa toetada seda, kuidas te, nad kasutavad oma lapsi pommirünnakute puhul, seega Palestiina rikub rahu, rahvusvahelist õigust, aga me tule, peame ka seda tunnistama. teiseks, palju kriitikat on tehtud Ühendriikide rahuplaani kohta, aga ma ei ole kuulnud mitte ühtegi muud lahendust või kava Lähis-Isa puhul. suur aitäh teile, härra Madisson ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Auken Øh, härra Borrell, suur tänu teile selle selge avalduse eest ähm, Iisraeli ebaseadusliku Palestiina okupatsiooni kohta. Teil on äh, õigus ja te olete ka kohustatud nii ütlema, ükskõik äh, mida Ungar sellest asjast ka arvab. kui Iisrael passiivselt vaatab, kuidas Iisraeli asundused üha laiendavad, siis me mitte ei riku äh, ÜRO õigust, vaid ka omaenda seadusi mida tahetakse täpselt, tähendab täpselt see, et äh, annekteerimine ei jää unchallenged staatusesse meie tahame läbirääkimisi, mitte ainult sõnu, kahepoolne lähenemine kahe riigi äh, lahendus tuleb ÜRO julgeolekuresolutsioonist ja see hõlmab ka seda, et Iisraeli äh, ja Palestiinat hoitakse rahus ja, ja see eristamine, differentiation peab olema üks meie põhimõte, äh, millest lähtume kultuuris, kaubanduses ja nii edasi. meie kõrgel esindajal on õigus mitte ainult Iisraeli äh, tegevus äh, hukka mõista, kui hävitatakse Euroopa Liidu rahadega algatatud projektid, vaid me peame ka nõudma ka hüvitust selle eest. Iisrael on hävitanud miljonite eest tehtud tööd ning need rahad tuleb Euroopa maksumaksja taskusse tagasi tuua suur aitäh teile ja ma ei luba sinise kaarte küsimust praegusel juhul. liigume edasi, kolleeg Ruissen, teil on üks minut. Dank u wel, voorzitter. We kunnen natuurlijk van alles vinden van het vredesplan. Suur tänu. rahuplaanist võib arvata, mida sa soovid ja seda on kritiseeritud nii siin kui seal, aga ärgem las-, mingem seda teed täna, sellepärast et see ei aita rahuprotsessile kaasa mitte sammukesegi. selle plaani äh, lisandväärtus on see, et nüüd vähemalt on mingisugune plaan, mingisugune algatus. andkem sellele võimalus. mul on üks äh, palve ainult Palestiina ametivõimudele, ärge kaitske terroriste, tunnustage Iisraeli riiki ning tulge läbirääkimiste laua taha, hakake lõpuks ometi rääkima. mina äh, ei äh, samasta ennast äh, kõrge esindaja avaldusega äh, neljandal aprillil. Te ainult kritiseerisite Ameerika Ühendriiki ja põhimõtteliselt te ütlete, et me saame suurepäraselt aru Abbasile, et ei taha läbirääkimisi pidada, sellepärast ka mina ei osaleks läbirääkimistel. mina arvan, lugupeetud kõrge esindaja, et see on vale sõnum valel ajal. Teie aga esitate oma avaldusi nagu Euroopa Liidu avaldusi, kui ei ole äh, ülemkogus saavutatud, nõukogus saavutatud üksmeelt, siis te ei saa seda pidada Euroopa Liidu seisukohaks. suur aitäh, üheks minutiks saab nüüd sõna kolleeg Gisil Jurek, palun. Mr President lugupeetud juhataja, see nõndanimetatud sajandi kokkulepe on tõeline Euroopa äh, rahvusvahelise õiguse rikkumine ja äh, ja sellega püütakse Iisraeli äh, ebaseaduslikele asundustele anda legitiimne staatus, see on sõjakuritegu põhimõtteliselt. kuuekümne seitsmenda aasta ÜRO ettepanek peaks Jeruusalemmi äh, muutma kahe riigi pealinnaks. Trumpi plaan äh, on selline, millega rahvusvahelist õigust õõnestades üritatakse kogu regiooni ümber kujundada, see ei ole vastuvõetav ja see on äärmiselt ohtlik, nii nagu omal ajal äh, tuhande üheksasaja kuueteistkümnenda aasta koloniseerimise plaanid. Euroopa Liit peab jääma äh, oma seisukohtade juurde kindlaks, toetama kahe riigi lahendust kuuekümne seitsmenda aasta plaanist lähtuvalt ja me peaksime Iisraeli asunduste vastu üles astuma Äh, ja ÜRO resolutsiooni ettepanekut toetama ning aitama kaasa sellele, et Palestiina pagulased saaksid kodudesse tagasi pöörduda. aitäh, kolleeg Kissel Jürek ja nüüd saab sõna Intsir üheks minutiks. lugupeetud äh, juhataja, mina ei ei saa nimetada Trumpi plaani rahuplaaniks. ma keeldun seda tegemast, sellepärast et tegelikult tegemist on ainu, ainult plaaniga taas valituks osutada novembrikuus ja kuidas Netanyahu taas valituks saada Iisraelis. selle plaaniga seatakse ohtu kogu rahvusvaheline õigus, antakse äh, Iisraelile äh, õigus Palestiina riiki okupeerida ning äh, tehakse lõpp kahe riigi rahuplaanile, millest lähtuvalt mõlemad riigid peaksid rahumeelselt koos elama teineteise kõrval. Ameerika Ühendriigid ei austa rahvusvahelist õigust tänapäeval ja nüüd me peame Euroopa Liidu poolt rohkem näitama, et me mitte ainult ei räägi rahvusvahelistest õigustest ja põhiõigustest, vaid võitleme nende eest. Palestiina rahvas ning Iisraeli rahvas on, on ära teeninud oma riigid mõlemad ja, ja kõik riigid peavad kuuekümne seitsmenda aasta piiridest lähtuvalt tunnustama mõlemat riiki. minu Rootsi valitsus on seda teinud ja ma olen selle üle uhke. mida komisjon teeb selleks, et tagada, et rahvusvahelist õigust austatakse. suur aitäh teile, äh, proua Intsil ja järgmiseks saab üheks minutiks sõna kolleeg Fest. ja suur aitäh, lugupeetud president. kui mina algkoolis käisin äh, oli olukord selline, et Ida-Saksamaa oli Nõukogude ähm, äh, võimu all ja Äh, mm, ja äh, usuti, et äh, sõjas kaotatud territoorium saadakse kunagi tagasi, see oli ajalooline vale ning nüüd, kui vaadata Gazat ja Jordani läärekannast, siis siin on ka olukord sarnane kui sõda alustada, peab arvestama ka sellega, et territooriumit võib kaduma minna. Mm, ja et tegemist on tõesti äh, suure äh, eluvalega ja president äh, Trumpi kava ei ole ideaalne, aga ta siiski tagab edasiliikumise olukorras, kus arengud on seisma jäänud kuuekümne seitsmenda aasta rahuplaan ei toimi enam ja me peame edasi liikuma, aitäh! suur aitäh ja nüüd kolleeg Saturi, palun, üks minut le plan euh, pour le Moyen-Orient de l'administration Trump. Ameerika Ühendriikide ja Trumpi äh, Lähis-Ida plaan on ohtlik ning äh, rikub rahvusvahelist õigust. see ei ole kokkulepe, vaid äh, Iisraeli poliitikale lihtsalt rohelise tule andmine. härra Borrell, seistes silmitsi selle konfliktiga, oli teil täielik õigus see hukka mõista ja liikmesriigid ei suuda saavutada üksmeelt äh, selleks, et tagada austus äh, ÜRO resolutsiooni vastu, siis sellisel juhul peame meie oma vahendeid kasutamine. Iisrael on äh, hävitanud Euroopa Liidu algatatud projekte. üle üheksakümne seitsme ähm, struktuuri on hävitatud kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja me peame mõistma selle hukka, peame mõistma ka äh, Iisraeli tegevuse piiridel, peame mõistma diskrimineerimise hukka ning peame mõistma hukk- ja me peame esitama äh, taotluse rahvusvahelise äh, Lähis-Ida rahukonverentsi kokkukutsumiseks. suur aitäh, üheks minutiks saab nüüd sõna kolleeg Fajon spoštovani trumpov tako imenovani mirovni načrt za bližnji. lugupeetud eh, daamid ja härrad eh, trumpi nõndanimetatud eh, rahuplaan on lihtsalt näkku sülitamine rahvusvahelisele õigusele. see on selle eesmärgiks peaks olema ühe kõige olulisema konflikti lahendamine, aga selle äh, kokkuleppe tulemuseks ei ole rahu, vaid apartheid. palestiinlased ei saa selle tulemusena oma suveräänset Palestiina riiki. Trump ei saa aru, et Lähis-Itta ei sünni rahu, ka Iisraeli ei tule rahu enne seda, kui Iisraeli ja Palestiina konflikt on jõudnud lõpliku lahenduseni ja seetõttu toetan ma teid ja teie pingutusi rahvusvahelist õigust taas jalule seada ning astuda üles lääne kalda annekteerimise vastu. me peaksime kohe peatama kõikide ebaseaduslike asunduste tooted ning andma I ja Iisraelide ähm, Iisraeli ähm, osalus Euroopa Liidu projektides peaks olema tingimuslik seotud rahuprotsessis osalemisega. suur aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Huhtasaari. president lugupeetud juhataja, tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta Iisraeli piirid ei ole enam realistlikud, sellepärast et tingimused on selles piirkonnas täielikult muutunud viimase viiekümne aasta jooksul. ameeriklased on lubanud investeerida viiskümmend miljardit dollarit Palestiina riiki, juhul kui äh, Trumpi Iisraeli-Palestiina rahuplaani jõustatakse. Iisrael äh, võtab endale ka kohustuseks äh, mitte ühtegi uut asundust äh, esi-, uut asundust esitada, ehitada järgima nelja aasta jooksul. see kokkulepe tagab samal ajal Iisraeli riigi julgeoleku. Euroopa Liit peaks toetama seda plaani. see võib olla viimane võimalus saavutada kestev rahu pärast palju aastaid vägivalda nüüd on lõpuks aeg lõpetada see raske konflikt. Euroopa Liit ei peaks olema selle kokkuleppe vastu ainult sellepärast, et Euroopa Liit vihkab Trumpi. suur aitäh teile, kolleeg Huhtasaari, nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Urtasson Eh, suur tänu. president Trumpi plaaniga rikutakse rahvusvahelist äh, kokkulepet äh, Iisraeli-Palestiina konflikti küsimuses. Äh, see toob kaasa annekteerimise, legitimiseerimise, ebavõrdsed õigused ning konflikti pikendamise Äh, tegemist on äh, diktatuuriga, äh, mitte rahuplaaniga, nagu ütles keegi siin eelkõnelejatest tervitan kõrge esindaja avaldust, et me peame rahvusvahelist õigust paremini jõustama selle protsessiga seoses, meil on vaja läbi räägitud kahe riigi kokkulepet, kus austatakse rahvusvahelist õigust ning võrdseid õigusi. liikmesriigid ei tohi kaotada lootust kahe riigi lahendusse ning äh, tuleb tõsiselt tegeleda ka Palestiina kui riigi tunnustamisega, et kahe riigi lahendus muutuks võimalikuks ja tuhande kuuekümne seitsmenda aasta piiride ning äh, Iisraeli annekteeritud alade vahelist vahet tuleb ikkagi austada. suur aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Benifei, palun suur aitäh, lugupeetud president. Ähm, äh, mina liitun nende kolleegidega, kes on ähm, äh, rääkinud sellest, et nad lükkavad tagasi selle Trumpi plaani Äh, ning äh, äh, Netanyahu püüab juba kuid saada enamust enda taha tagasi. tegemist on ka korruptsioonijuhtumitega olnud. Trump on suure mõjuga juht, see plaan aga ei ole vastuvõetav, palestiinlaste huvisid ei võeta arvesse. Jeruusalemm Iisraeli ainupealinnaks, Jordani jõe läänekallaga seonduv, seal on väga problemaatilisi punkte Äh, mina usun, et äh, eh, härra kõrge esindaja tegelikult oleks pidanud äh, selle Euroopa poolelt tagasi lükkama ja peaks ikkagi endiselt Euroopa poolelt rõhuma kahe riigi lahendusele vastavalt tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piiridele ning Mm, eh, Euroopa peab tegutsema, meie ei tohi kunagi vaikida eh, ajaloo eitamise taustal ja me peame tagama, et rahvusvahelist õigust austatakse, aitäh. suur aitäh, kolleeg Pitsule järgmiseks. suur aitäh, eh, rahuprojekt liit äh, ei saa olla edukas ilma mõlema poole toetuseta. Äh, viis, kuidas seda kava avalikustatud on, äh, näitab selle nõrkust ähm, tegemist on praeguse Trumpi administratsiooni ühepoolse poliitikaga. vaadake, mis leidis aset Pariisi leppega, ähm, Süüria ja Iraaniga seonduvaga. selline ähm, kokkulepe Hmm, äh, ei ole vastuvõetav. Ähm, eriti murettekitavad äh, on need osad sellest kavast, äh, mis puudutavad Jordani orgu ja läänekallast kõik osapooled peavad hoiduma ühepoolsetest sammudest ja tegelikult tuleks pingutada selle nimel, et jõuda pikaaegse lahenduseni. see lahendus peaks olema kahe riigi lahendus mis võimaldaks kahe riigi kodanikel rahumeelselt koos eksisteerida ja seda vastavalt rahvusvahelisele õigusele. suur aitäh, kolleeg Zver saab järgmisena sõna. suur aitäh mulle sõna andmast. ma tervitan Trumpi Lähis-Ida rahukava sest see on tasakaalus kavas. palestiinlased saavad rahu, saavad ka oma riigi ja iisraellased saavad ka rahu ja julgeoleku riigid, kes ei toetanud riiki, on selle tagasi lükanud koos palestiinlastega, sellepärast et palestiinlastele tundub, et meeldib status quo. Iraan on selle kava ka tagasi lükanud ja minu küsimus härra Borrellil on järgmine. Te olite hiljuti Iraanis kas te arutasite seda kava ka sealsete ametivõimudega? teiseks, kas te kõnelesite nendega inimõiguste rikkumistest äh, sealses riigis ning kolmandaks, äh, miks te üldse seal käisite? see ju aitab ainult äh, sealset režiimi legitimiseerida, režiimi, kes on inimõiguste vastu. suur aitäh, ähm, härra Sveer, ma äh, unustasin öelda, et vaba mikrofoni voorus on kolm korda rohkem sõnasoori, soovijaid, kui meil ametlikult kõneaega on ja seetõttu ma olen väga range kõneajaga, mis aega kolleeg Pevesa, palun. Eh, suur aitäh, lugupeetud äh, president, ma tahaksin tänada ka kõrget esindajat, härra Borrelli. Äh, ma äh, tervitan härra Borrelli poolt öeldud, ma arvan, et väga oluline on saada üle probleemidest ja sellega seonduvalt mis on äh, olnud seotud äh, julgeoleku ja rahuga. enamik kõnelejaid äh, on olnud siin ühel meelel, selle kavaga on seotud erinevad probleemid. mõned kolleegid on ära unustanud, et tegelikult on alternatiiv olemas, Euroopa alternatiiv ja üksikasjalik ettepanek äh,. jah, tuldi välja sellega tuli välja härra Trump, aga meil on siiski eh, Euroopa algatus, eh, mis puudutab eh, siis üheksakümne esimesel aastal Madridis toimunud rahukonverentsi ja sellele tuginevat ja võib-olla me peaksime alustama nüüd tööd selle nimel, et luua tingimused, et me saaksime uue Euroopa rahuplaaniga välja tulla ja selle rakendada. suur aitäh, kolleeg Stefan Utsa järgmiseks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 rahvusvaheline üldsus on äh, soovinud aastakümneid äh, rahvusvahelise õigsuse põhist plaani. Äh, kõik rahuplaanid on teretulnud, kui need vastavad nendele põhimõtetele, mis on kehtestatud, need peavad olema kaasavad ja need peavad toetama kahe riigi põhimõtet, kahe, kaks riiki kahele rahvale, kes elavad rahus ja turvalisuses Äh, ilma sellise plaanita jääb olukord selliseks, nagu on. siin võib oportunistlikult asjadele läheneda, äh, aga nüüd on aastakümneid juba kannatusi äh, põhjustanud praegune olukord. ma toetan proua Votmansi algatust, ettepanekut rahvusvaheline konverents kokkuda, see on ettepanek, millest me peaksime lähtuma. suur tänu, kolleeg Stefan Utsa, kolleeg Kemper, palun panie przewodniczący! Mm, szanowni państwo! suur aitäh lugupeetud president lugupeetud daamid ja härrad! ma kuulasin täna väga hoolega seda arutelu. Äh, ühelt poolt on need kes toetavad äh, usa äh, plaani teiselt poolt on jälle palju kriitikuid ning äh, praegu me peame arvestama seda, et sealne olukord on äh, dramaatiline, äh, Jeruusalemmas on olukord tõesti ääretult dramaatiline, seal kasvab praegu kaotsi läinud põlvkond, noored, neid valmistatakse ette võitluseks, mitte rahumeelseks kooseluks teise poolega kõrge esindaja, te olete öelnud, et teil on olnud erinevaid äh, vestlusi ja arutelusid USA poolega. Öelge, kellega te rääkinud olete ning millised on siis nende vestluste järeldused olnud? Äh, meil on vaja konstruktiivset kava, see on ääretult oluline äh, ning on oluline ka tulla välja konstruktiivsete ettepanekutega, sellega me saaksime liikuda oma eesmärgile lähele, lähemale, milleks on sealses piirkonnas rahu tagada suur aitäh, kolleeg Kempa, nüüd kolleeg Bodik, palun. arvoisa herra puhe-. lugupeetud äh, kõrge esindaja, ÜRO on korduvalt öelnud, et okupeeritud territooriumite asustamine on rahvusvahelise õigusega vastuolus. olukord on ka igati vastuolus kahe riigi lähenemisega mis iganes see mudel on, mis rahu toob, peab tagama Palestiinale oma riigi ning ka suveräänsuse. see Trumpi meeleheitlik katse jätab viljakad maad Iisraelile, Palestiina saab kõrbe ning palestiinlased on jätkuvalt Iisraeli kontrolli all. Trumpi ettepanek on kõige hullem ettepanek rahu saavutamiseks. soovime, et kõrge esindaja alustaks aktiivset tegevust, et saaks need mõlemad riigid ühise laua äärde, et me jõuaksime lõpliku ja rahu tagava lähenemiseni. suur aitäh ja vaba mikrofoni vooru lõpuks saab sõna kolleeg Nikolau, palun Καταδικάζουμε το απαράδεκτο σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για το Παλαιστινιακό. See on täiesti vastuvõetamatu ettepanek Ameerika Ühendriikide poolt. See loob lihtsalt äh, seadusliku aluse Iisraeli okupatsioonile ning Jeruusalemm jääb Iisraelile ning ebaseaduslikud asustused jäävad alles ning Kreeka valitsus ja ka Euroopa Liidu liikmesriigid on öelnud, et tuleb, on püüdnud suhteid uuendada Iisraeli valitsusega. meil on vaja ka palestiinlasi toetada, kui proua Asima Kopoolu seisukoht on ka Kreeka valitsuse seisukoht, siis see on äärmiselt ohtlik seisukoht. ei tohi unustada, et erinevate liikmesriikide parlamendid on tunnustanud Palestiina riiki ning me peame kindlasti toetama kahe riigi lahendust, lähtudes kuuekümne seitsmendal aastal kokkulepitust. suur aitäh! vaba mikrofoni voor on sellega nüüd lõppenud äh, ja äh, arutelu kokkuvõtteks annan sõna taas Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindajale, härra Borrell Fontellesele, palun. suur tänu. To all of you uh, me teame, et tegemist on väga probleemse teemaga nii nõukogus kui parlamendis. aga tuletaksin teile meelde, et mina ei väljenda oma isiklikke seisukohti. minu ülesanne on olla kõrge esindaja, nõukogu kõrge esindaja. ning ma pidin esindama nõukogu seisukohti. härra Sveer, ma ei ole öelnud ma ei ole öelnud, et see avaldus on Euroopa Liidu avaldus, ma ütlesin selgesõnaliselt ja te oleks pidanud mind kuulama, et kuna ühehäälsust ei olnud ja see on ka paberil kirjas, et ei olnud ühehäälsust ja seetõttu ma ei saa nõukogu ühist seisukohta kohta edastada, see oli kõrge esindaja avaldus, kes esindas kahtekümmet viite liikmesriiki, kes olid selle avaldusega nõus. ma ütlesin seda väga selgelt, ei pannud seda lihtsalt tähele. ma ütlesin, et see ei olnud Euroopa Liidu ametlik seisukoht, see oli kõrge esindaja seisukoht, aga see ei olnud ühehäälne. miks, härra Zver? nüüd rääkida Iraanist, sest mul on mandaat, ühehäälne mandaat liikmesriikide poolt, kes palusid, et ma suhtleks kõigiga Lähis-Idas, kogu regioonis et me vaataksime, kas on võimalusi suurendada stabiilsust ja rahu regioonis. mul on mandaat selleks, mul on volitused, et minna ja kõigiga rääkida ja kõigiga rääkimine tähendab, et tuleb kõigiga rääkida. ma käisin Saudi Araabias, Jordaanias, Emiraatides, Teheranis, ma lähen Iraaki, et vaadata, mida Euroopa saaks teha selleks, et võimalusel panustada, tagamaks rahu ja stabiilsus selles piirkonnas. vabandust, härra Sveer, teie seda ei öelnud. seda, äh, kas see oli Euroopa Liidu avaldus või mitte seda ütles hoopis teie kolleeg, ma vabandan, ma tegin vea seega minu vastus oli suunatud kol-, teisele kolleegile. Teie äh, küsisite, mida me teeme Iraanis, loomulikult me räägime kõigest, mis neid puudutab ja mis ka meile muret teeb, aga küsimus on ikkagi peamiselt sellest, mida me saame teha, et päästa see tuumakokkulepe, et stabiliseerida piirkond. me ei rääkinud väga palju Iisraeli-Palestiina teemast, sellepärast et Iraan, Iraanil ei ole väga palju panustada selle küsimuse lahendamisse ja see oli vist kolleeg Kempa, kes küsis, kellega te olete suhelnud Ameerika Ühendriikides. kõige kõrgematel positsioonidel isikutega, Pompeo, julgeolekunõunikuga, härra Orioniga, härra Kuzneriga, Kushneriga, kes on selle plaani autor, ja ka proua Nancy Pelosiga ning kolm esimest loomulikult toetavad oma kava ja proua Nancy Pelosi, nagu te teate, on demokraat, oli äärmiselt kriitiline selle kava osas. seega mina, nagu ma ütlesin, ei väljenda oma isiklikke seisukohti, minu isiklikud seisukohad ei ole olulised, ma väljendan nõukogu enamuse seisukohti ning nõukogu enamus on toetanud avaldust, millega edastasime sõnumi, et esiteks ei saa korda saata ühepoolseid sekkumisi, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega ja mis võiksid olukorda pigem pingestada. seega Jordani oe, jõe oru annekteerimine, kui selline asi toimub, siis see ei ole rahumeelne kindlasti. meie jaoks on see väga oluline, sest me ei saa vägivalla lahenduseks teostada suuremat vägivalda. me soovime, et äh, palestiinlased säilitaksid rahu, et ei oleks vägivaldseid meeleavaldusi. see ettepanek võiks olla lähtealuseks ja ma olen öelnud selgelt, et võib-olla aitab see meid tupikseisust välja ja loob võimaluse, et saaksime uuesti suhelda ja arutada, mida teha, et see pikk probleem lõpuks lahendada. ma ei eita, et see võiks olla lähtealuseks, aga ma ei ole nõus, et see oleks nüüd lõpplahendus. sest kui ma ütlen, et tulge, hakkame läbirääkimisi pidama, aga ma ei saa öelda, et kui te nõus ei ole, igal juhul äh, hakkame seda rakendust ellu viima, see ei ole väga motiveeriv. ma ei saa öelda, et kui te minuga nõus ei ole, siis ikkagi viin selle ettepaneku ellu, see ei ole ju läbirääkimine. seda me ei toeta ja seda me oleme ka öelnud ning me kutsusime ka USA välisministri üldasjade nõukogule ning me teame, et siin on inimesi, kes on selle teemaga rohkem nõus, mõned, kes ei ole sellega absoluutselt nõus. ma tean, et meil ei ole siin ühehäälset lahendust, see on liiga lõhestav teema, aga isegi kui me ühehäälsust ei saavuta, on meil vaja enamuse toetust ning ma ei arva, et enamik Euroopa Liidu liikmesriike kaaluvad seda ettepanekut kui head lähtealust, aga anname endast parima, suhtleme kõigiga, üritame sellest tupikust välja jõuda, et jõuda läbirääkimisteni. mõned optimistid ütlesid, et võib-olla võiksime teha midagi sellist, nagu me tegime Madridis, Madridi protsess, Oslo protsess. ma arvan, et meil on kohustus midagi teha, me ei saa lihtsalt öelda, et ei, sellest ei piisa. me peame jõudma toimiva lahenduseni ja see on ka osa nendest aruteludest, mis toimub Välisasjade Nõukogus esmaspäeval. suur aitäh teile, lugupeetud volinik Borrell Fontelle sellega on meie arutelu sellel teemal lõppenud, järgmisena on päevakorras komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus. teema on Süüria praegune julgeolekuolukord, annan ka teada, et äh, sinise kaardi küsimust siia äh, ja äh, taotlusi vaba mikrofoni voorus kõnelemiseks saab esitada nii traditsioonilisel viisil kui ka elektrooniliselt kõigepealt äh, saab äh, nüüd äh, uue päevakorrapunkti all sõna kolleeg, vabandust, volinik Borrell Fonteles. Mr President, honorable members. lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliigid, sõda Süürias on kestnud juba üheksa aastat. see on kõige kohutavam humanitaarkatastroof, julgeolekukriis üldse ja seda peamiselt äh, praegusel hetkel äh, Kirde piirkonnas Süürias. eelmisel nädalal äh, Pedersen ja UK esindaja tegid ülevaate ÜRO Julgeolekunõukogule olukorra kohta ja Venemaa ja Iraani juhitud režiimi väed teevad äh, sõjalisi rünnakuid äh, hoolimata hetkekski äh, tsiviilisikutest või tsiviiltaristust. paistab, et proportsionaalsuse põhimõte on unustatud. ÜRO erisaadik ütles seda. sõjaliste operatsioonide tulemusena on tapetud saju, sadu tsiviilisikuid ja rünnakud jätkavad äh, tsiviilsihtmärkide pihta äh, äärmiselt rahvastatud piirkondades ja äh, sõjalised vabandust, tervishoiu pakkumine on, on puudulik tõsiselt rikutakse rahvusvahelist humanitaarõigust, sellist, sellistel puhkudel tuleb vastutavad isikud vastutusele võtma. kui sõjavalve, sellised operatsioonid aasta tagasi, veebruaris kaks tuhat üheksateist algasid, sellest ajast peale on üle miljoni inimese Türki pidanud ümber asustatama üks miljon inimest ühe aasta jooksul, üha rohkem süürlasi põgenevad äh, sõjategevuse eest ning äh, tõenäoliselt äh, ootab meid ees uus pagulaste laine. Süüria režiimi ning Türgi väed samuti äh, põrkuvad kokku ja samuti Türgi ning Vene sõjaväelaste vahelisi pingeid on samuti täheldatud ja see võib anda põhjust laiemale piirkondlikule konfliktile. Kara- ja ja Moskva vahelist äh, relvarahu tuleb austada. pärast äh, seda, kui vägivald on kestnud peaaegu äh, kümme aastat, tuleb need kannatused lõpetada, liiga paljud inimesed on juba hukkunud ja need, kes on elus, vaatavad vastu süngele tulevikule. Euroopa Liidul on Süüriaga seoses äh, palju võita. me ei saa lubada endale uut äh, piirkondlikku ebastabiilsuse olukorda ja uut äh, rändekriisi. me ei taha uut terroristlikku organisatsiooni Euroopa Liidu ukse taha. Euroopa Liit on kohustatud kaitsma eeskirjade põhist rahvusvahelist korda ning toetama ÜRO Julgeolekunõukogu legitiimsust me oleme rääkinud sellest palju, kordame seda ka tulevikus. Süüria režiimi äh, sõjalised äh, algatused ei ole toonud kaasa stabiilsust, otse vastupidi, Süüria režiim ei too Süüriasse rahu ja stabiilsust, kui äh, lähtutakse sõjalisest loogikast ning oma rahva mahasurumise soovist. olukord halveneb üha ja Liibanoni äh, kokkupõrked äh, on sellele protsessile veelgi õli tulle valanud. Euroopa Parlamendi liikmed oleme juba algusest peale öelnud, et ainult kõike hilmama kõige kaasav poliitiline lahendus, äh, mis võtab arvesse ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni kakskümmend kaks viiskümmend kolm tagab sta-, rahu ja stabiilsuse selles piirkonnas, Euroopa Liit toetab ÜRO Äh, erisaadiku Petersoni pingutusi Genfis kokku kutsuda põhiseaduslik komitee. peame keskenduma ka selle resolutsiooni teisele osale, nimelt äh, üleriiklik äh, relvarahu, veel vahistatute vabastamine ning kadunud isikute leidmine. Euroopa Liit on suurim humanitaardoonor Süüria rahvale. seda nii Süürias kui ka Süüria pagulaste kogukondades naaberriikides. me toetame tsiviilisikuid ja tsiviilühiskonda. Äh, tahame kodanikuühiskonda toetada ning äh, alal hoida. me oleme veendunud, et tegemist on oluliste investeeringutega Süüria tulevikku ja piirkonna tulevikku see piirkond on üks osa ka meie tulevikust, nemad on üheks partneriks meile võitluses Daeshi vastu ja meie püüame jalule saada stabiliseerimisprojekte Kirde-Süürias, oleme alati valmis andma endast enam, jätkama oma tegevusi, lähtuva meie, lähtudes meie põhimõtetest. see ei tähenda seda, et me oleksime oma suhted normaliseerinud režiimiga